okei okay.. niisiis, palun ma veel kord. Neil, kes ei ole huvitatud hääletustulemuste, hääletusotsuste selgitamisest, palun neil väljuda sellest kojast ja vestelda edasi koridoris. meie aga jätkame hääletusotsuste selgitamisega selgitatakse Gabriel Mato raportit, mis puudutab hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava. sõna saab Isaskun Bilbao Parandika. suur tänu, lugupeetud juhataja. mina leian, et täna on hariliku tuuni püüdvate kalameeste jaoks äh, suur päev Euroopa Parlament on väljendanud väga suurt toetust sellele ideele, et hariliku tuuni püügikvoodid tuleb jagada õiglaselt ning et tuleb arvestada ka seda, millised on püügimeetodid, toetada tuleb kestlikumat püüki. see otsus on hea eh, Kanaari saarte elanike jaoks. tegemist on hea otsusega, aga praegu nägime me ette ka hariliku tuuni kvootide tugeva suurendamise ja ma tahan öelda seda, et neid kvoote tuleb suurendada just nimelt jätkusuutlikult püüdvate laevade jaoks. praegu on kõige jätkusuutlikumadel laevadel sellised kvoodid, et suurem laev ammendab oma kvoodi kahekümne nelja tunniga. minu ettepanekut toetati ju tegelikult väga laialdaselt ja seetõttu ma ütlengi, et me peaksime liikuma lähedase, lähemale kestlikule kalapüügile ning hariliku tuuni jätkusuutlikule majandamisele, aitäh! suur tänu teile! mulle tundus, et ma andsin sõna asjas Gunbil Paavo Barandikale. meil on siin teatud järjekord, daamid ikka enne. nii et, nii et nüüd annan ma ikkagi sõna asjas Gunbil Paavo Barandikale, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, ka mina toetan seda uut määrust, sellepärast et siin arvestatakse ettepanekuid Euroopa õigusloome jaoks, mis puudutavad kalavarusid. see muudab kalavarude majandamise ka äh, rohkem selliseks, nagu teadusuuringutega on nõutud. see on väga oluline just nimelt Vahemere ökosüsteemile, sest Vahemere ökosüsteem on üks haavatavamaid ökosüsteeme meie planeedil. kalavarusid tuleb majandada jätkusuutlikult ja seetõttu pean seda ettepanekut väga oluliseks. ma leian, et nüüd oleme me paremini tunnustanud äh, ka nii-öelda äh, käsitööpüügi vahendeid, selliseid püügivahendeid, selliseid meetodeid, mis ökosüsteemi vähe Eh, kahjustavad. peale selle peaksime mõtlema rohkem ka sellele, mismoodi teha vahet erinevatel püügimeetoditel ja kuidas luua paremaid tööhõivetingimusi neile, kes rannikutel elavad. väga oluline on eristada ka väikeseid laevastikke ning suuri tööstuslikult püüdvaid laevu. Euroopa Parlament on täna tunnustanud ka regionaalse nõuandva komitee ettepanekuid regionaalse kalapüügi kohta ehk siis on öeldud, et tegemist ei peaks olema ainult delegeeritud õigusaktidega, mida komisjon anda, andma hakkab, aitäh. suur tänu teile ja nüüd saab sõna Paloma Lopez Bermejo. suur tänu, et mulle sõna annate, juhataja. ma tahaksin omalt poolt kasutada võimalust ja selgitada, miks mina jäin erapooletuks, kui seda raportit hääletati selle raporti arutamise ajal, siis kui tekst liikus parlamendi ja nõukogu vahel, oleme me midagi kaotanud, me kaotasime kaitsekvoodid Alma Drava äh, hariliku äh, tuuni kvootide kohta ja see on halb, me oleksime pidanud seda ettepanekut kaitsma. tegemist on põhimõtteliselt sellise püügiõigusega, mis kuulub konkreetsele regioonile ja see püügiõigus peaks regioonile jääma, sest seal püütakse harilikku tuuni kestlikult ja keskkonnasäästlikult. ma leian, et kvoote ei ole jagatud õiglaselt, sest eh, selle regiooni spetsiifikat ei arvestatud. me oleme sellest küsimusest väga palju rääkinud, kuid ei suutnud seda positsiooni piisavalt kaitsta, me peame seda kaitsma tugevamalt oma tulevastes läbirääkimistes nõukoguga meie ees on ikkagi eh, teatud kohustused ning me peame pilootprojekte läbi viima selleks, et Elmar Traabat tuunipüüki kaitsta me peame ette nägema konkreetsed kvoodid ja ka konkreetse märgistuse sellisest tuunist toodetud toodete jaoks. tänan. suur tänu. härra Gabriel Mato sõna ei saa, sest ta sai juba sõna ja esitas juba oma seisukohad. sõna saab proua Gefrida. suur tänu, lugupeetud juhataja. mina hääletasin selle raporti poolt. ma arvan, et on hea et äh, seda äh, püügikava ja varude taastamise kava on arvestatud ning et vahunivarud ehk taastuvadki. kalamehed äh, on teinud ka suuri pingutusi selleks, et täita olemasolevaid piiranguid. nüüd saame me ehk näha seda, et kalameestel õnnestub varsti jälle asuda rohkem tuuni püüdma. aga hariliku tuunivarude taastamine ei ole kuidagi aidanud väikekalureid tegelikult on hariliku tuuni varud ju piisavad ning sellest peaksid kasu lõikama ka väikekalurid ja väikekalurite perekonnad, kes teenivad väiketuun-, äh, kes teenivad hariliku tuuni püüdmisega elatist. meie ettepanek on samm õiges suunas, kuid tahaksin rõhutada seda, et tuleb toetada ka traditsioonilist väikepüüki. mõned kalurid on sajandite kaupa oma perekonnaga elatunud just nimelt kalapüügist ja praegu peavad nad arvestama reeglitega, mis tegelikult ei taga kestlikku püüki aitäh, lugupeetud proua Geofrida. nüüd läheme me edasi Jean-Marie Cavada raporti juurde, ehm, mis puudutab abielu vararežiimi, kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist. ja kõigepealt saab sõna uuesti proua Šifrida. suur tänu, juhataja, et mulle sõna annate mina hääletasin selle raporti poolt. ma tegin seda sellepärast, et me teame ju, et tegelikkus muutub palju kiiremini kui õigussüsteemid või seadused. tihti jääb õigus ähm, nii-öelda ajakulule jalgu näiteks Erasmus äh, programm on kaasa toonud selle, et järjest rohkem eurooplasi äh, kolib ühest kohast teise ning äh, tekivadki rahvusvahelised paarid, inimesed on pärit erinevatest riikidest, aga elavad hoopis kolmandas riigis, nad võivad saada päranduse neljandas riigis ja nii edasi. ühiskond ähm, vajab seega uusi reegleid ja, ja peab kaotama igasugused tõkked. meil tuleb kõigile Euroopa peredele anda võimalus äh, oma õigusi kaitsta, selleks on vaja paremat liikmesriikide vahelist dialoogi ja paremat pädevuse jaotust, kui räägitakse abieluvara režiimidest. see annab abielupaaridele suurema selguse selles osas, milline on kohalduv õigus või kohtualluvus. aitäh! aitäh ka teile, härra Pospišil! Äh, vabandust, enne seda ütleb juhataja, et see on äh, erakordne, Euroopa Parlamendis sai üks ja sama saadik sõna kaks korda järjest, kuid nüüd läheme me järgmise raporti juurde, mis on samuti härra Kavada raport ning räägib registreeritud kooselust tulenevatest küsimustest, kuid küsimused on samad, mis eelmises raportis. härra Pospišil on nüüd jõudnud saali ja saab sõna. suur tänu. mõlemad määrused, mida härra Kavada raportid puudutavad, on asjakohased ja vajalikud on väga hea, et mõlemad raportid leidsid meie heakskiidu. me oleme nende küsimuste üle arutanud viis aastat ja see, mis me lõpuks saavutasime, siiski ei ole piisavalt ambitsioonikas, sest siin räägitakse tegelikult ainult menetluslikest küsimustest. mitte kõik liikmesriigid ei ole ju vastu võtnud vastu võtnud ühilduvaid, ühilduvate süsteemide õigusakti, vaid kaheksateist liikmesriiki tunnustab teiste riikide otsuseid loomulikult ei saa me sekkuda teiste riikide suveräänsetesse küsimustesse, aga menetluslikud küsimused tuleks ikkagi reguleerida selliselt, et kõik riigid neid ühtemoodi mõistavad, et me saaksime mingisugusele kokkuleppele. ainult kaheksateist liikmesriiki on selle õigusakti üle võtnud ja see on minu meelest halb, see nõrgendab liitu. see on kahetsusväärne. aitäh, härra Pospišil me läheme edasi järgmise teemaga, milleks on tapatalgud Kongo idaosas ja vastav resolutsioon ning sõna saab proua Šifrida. suur tänu, lugupeetud juhataja, mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma pean õigeks seda, et Brüssel jälgib, kas Ida-Kongo ida, kas Kongo idaosas tõepoolest pannakse lõpuks relvad maha. seal on kümneid tuhandeid sisepagulasi, tapetakse inimesi, sealhulgas naisi ja lapsi, neid piinatakse, neid vägistatakse. Kongo idaosas on olnud tohutut vägivalda. see on koletu ja sõjavägi ei ole inimeste kaitseks sekkunud, vaid on jäänud passiivseks. relvastatud jõugud on äh, tuhandeid inimesi sundinud põgenema kodust ja mõned neist ei olegi suut-, vastu pidada. ÜRO sinikiivrid on Kongos läbi viimas missiooni, kuid ei ole selle missiooni käigus siiski suutnud nendele õudustele lõppu teha. tuhanded tsiviilelanikud on pidanud Kongos oma elu jätma ja see on häbiks nii ÜRO-le kui kogu rahvusvahelisele üldsusele. Euroopa Liidu, Euroopa Liidu poliitika peab olema tugevam. mitte mingit äh, rändeprobleemi lahendust ei saa olla, kui Aafrikas rahu ei saabu aitäh teile ja sõna saab kolleeg Jänge, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja need, kes panevad toime seda koletut vägivalda, neid kuritegusid, neil ei tohiks olla mitte mingit halastust. Euroopa Parlament on omalt poolt väga julgelt heitnud valgust Ida-Kongo tapatalgutele vägivald järjest eskaleerub ega näigi seal peatuvat. me peame kõnelema märksa söakamalt ja me peame sekkuma varem. kui me seda ei tee, siis tekivad võib-olla uued genotsiidipiirkonnad, mis destabiliseerivad täielikult suurte järvede piirkonnaga, piirkonna. see, mis selles regioonis on aastaid toimunud, on vastuvõetamatu, kuid kahjuks ka paratamatu ja inimesed, kes Kongos elavad, on sunnitud seda kõike taluma. Euroopa Parlament seisab Kongo isikutega koos ja toetab neid. suur tänu teile, proua Koenge ning me liigume edasi härra Krasnotemski raporti juurde hariduse ja koolituse valdkonna üle-euroopalise koostöö strateegilise raamistiku järelmeetmed ning sõna saab taas proua Michela Giuffrida. suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin öelda, et ma pooldan seda raportit, sellepärast et ma usun kaljukindlalt sellesse, et Euroopa probleemide lahendamine seisab ennekõike hariduse ja kultuuri taga. religioosne radikaliseerumine, vägivald, populism, äärmuslikkus, äärmuslus, kõik need on sellised probleemid, mille lahendamiseks on vaja tugevat Euroopa kultuuri ning seda tuleb õpetada koolides, ülikoolides, jagada kultuurikeskustes ja tuleb ka aru saada, et mitte ainult koolid ja õpetajad ei pea meiega kaasa tulema, sest äh, tegelikult on äh, palju haridusest ju ka mitteametlik. Euroopa Liit ise on ellu kutsunud äh, oskuste passi, mis tähendab seda, et tunnustatakse ka vabatahtlikku või heategevuslikku tööd Need, kes ei saa mingil põhjusel omandada formaalset haridust, on äh, omandanud äh, tead-, teadmisi elu käigus ja ka neid teadmisi tuleb tunnustada ning aidata nende abil inimestel leida sobivaid töökohti. Euroopa Liit peab tunnustama igasugust haridust ning andma noortele inimestele võimaluse kasvada tõelisteks Euroopa Liidu kodanikeks ja professionaalideks, kes on suutelised teistega võrdsetel alustel võistlema. suur tänu teile ja nüüd äh, läheme me edasi järgmiste ähm, küsimustega, milleks on taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arengu aruanne, proua Bermejo raport ja sõna saab taas proua Tšufrida. hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et olen veendunud, et taastuvenergia on Euroopa tulevik, mitte ainult keskkonnakasu seisukohast, vaid selleks, et ka meie majandusele erinevates piirkondades hoogu sisse puhuda, puhuda. minu enda kodupiirkonnas Sitsiilias on võimalus, et piirkond muutub taastuvenergia katsetamise valdkonnas sõlmpunktiks ning äh, võime saavutada äh, isegi energiasõltumatuse. praegu on meie heitmete tase suur, väga palju kasutatakse naftaenergiat. Äh, puhas energia eeldab poliitilist tahet ning me peame aitama neid piirkondi, kes soovivad taastuvkütuseid arendada. kasutame, ma peaksime selleks ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, see võimaldab ainult üks neljand-, üks koma neli protsenti taastuvkütuste arengust peame aga äh, töötama rohkem selleks, et taastuvkütuseid piirkondades edendama. on rii-, palju rii-, rii, piirkondi, kus ressursse on palju, aga planeerimise valdkonnas jääb puu-, vajaka. me tahame puhtamaid äh, Euroopat äh, ja tervemat keskkonda. suur tänu! ja nüüd saab sõna proua Biljana Borzen. suur tänu! härra juhataja. mul on väga hea meel, et Horvaatia on äh, nende riikide hulgas, kes äh, õige pea saavutavad komisjoni seatud eesmärgid. oluline on tarbijate teavitamine, seda tahaksin ka siin toonitada, samuti ka energiatootjate äh, roll. tarbija peab oma tarbimist suutma tõlgendada selleks, et seda kontrollida. iga leibkond võiks kümme kuni kolmkümmend protsenti kokku hoida äh, jahutamise ja kütmise arvelt, aga sellised arengud võivad olla ja üle äh, pakkuja vahetamised võivad võtta kaua aega, kuid mõningates piirkondades. Äh, selle kallal tuleb tööd teha, pakkuda tõhusamat energiavõrgustikku, meie tarbijatele energiakomisjon võttis sotsiaaldemokraatide ettepaneku vastu selleks, et et erinevaid äh, seadmeid testitakse looduslikes, loomulikes äh, tingimustes, mitte laboratooriumites, see aitaks samuti võimalikke tulevikuvigu vältida. tööd on palju jäänud taastuvenergia valdkonnas, ka energiatõhususe parandamise küsimustes, aga tarbijatele mm, tarbijaväe suurendamine on äh, üks tähtsaid meetmeid, mida ette võtta. suur tänu, ütleb härra juhataja. ja õnnitlused ka Horvaatia jalgpallimeeskonnale ja neil õnnestus siis äh, Hispaania seljatada. nüüd saab sõna härra äh, Žagor, ka temale õnnitlused, ka ungarlastel läheb väga hästi jalgpalliturniiril ah.. Uh, ah, Mr uh, äh, Tšobo Šogor is absent. aga paistab, et härra Šogorit pole saalis, äärmiselt kahju. nüüd saab sõna härra Jean Kelly. Teie olete üks tähtsamaid kõnelejaid, kuigi viimane suur tänu, juhataja, mul oli väga hea meel seda raportit toetada. nii nagu ka suurem osa ülejäänud Euroopa Parlamendi liikmetest, nelisada nelikümmend neli hääletasid poolt ja ainult sada kolm liiget vastu. see näitab, et Euroopa Parlamendi liikmed võtavad tõsiselt seda teemat ning me tahame saavutada COP kahekümne ühel saavutatud eesmärgid meil on suurepärane võimalus taastuvkütus muuta kättesaadavaks, nii nagu Euroopa Komisjoni president ütles oma ametiaja alguses. meie peame olema selles valdkonnas liidri rollis. rohkem tuleb ära teha teadusuuringute valdkonnas minu enda valimisringkonnas Äh, uuritakse laineenergiat äh, ning väga äh, vaimustav on see, et selliseid tehnoloogilisi võimalusi on, neid tuleks ka siis kasutada. suur tänu, ütleb härra juhataja. suur tänu, härra Kelly. ja nüüd saab, läheme edasi. härra Markus Piiperi raport, mis käsitleb energiatõhususe direktiivi rakendamise aruannet hääletuste selgitused ja kõigepealt saab sõna proua Tšufrida. suur tänu! mina hääletasin selle raporti poolt, mis käsitles energiatõhususe direktiivi rakendamist, tegemist on olnud tähtsa aastaga, aastaga, millal energiatõhusust vaadati uuesti läbi, seati uued kliimaeesmärgid, COP kakskümmend üks seadis tähtsad keskkonnaeesmärgid, keskkond kannatab ja mulle tundub, et Euroopa ei ole suutnud siiani endale seatud eesmärke saavutada kahe tuhande, selleks, et kahekümne protsendi võrra vähendada kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks süsinikdioksiidi heitmeid. paistab, et asjad ei tööta nii, nagu vaja. Euroopa on liiga rigiidne oma eeskirjades, liiga palju on meil bürokraatiat. ning see on problemaatiline majanduskriisi tingimustes Euroopas keskkonnapoliitika ning paljud teised poliitik-, tehnilised valdkonnad peavad olema paindlikud, et ma-, majandus, maastiku muutusi arvesse võtta, üleilmastumise tingimusi arvesse võtta, me tahame liikuda rohelise majanduse poole, keskkonnasõbraliku majanduse poole, aitäh. Äh, ja nüüd saab sõna Sean Kelly. suur tänu teile taas kord härra juhataja. tõsi, tegemist on tõesti äärmiselt tähtsa raportiga ja üsna vastuolulise raportiga. raportöör härra äh, Piiper on igati ära teeninud meie kiidusõnad, tema töö oli laitmatu ning tal õnnestus saavutada raskes olukorras kompromiss. seetõttu äh, olid meil väga rasked ehm, ja tähtsad hääletused meie fraktsioonis, soovitasime selle raporti vastu hääletada. mina öö, äh, otsustasin äh, meie fraktsiooni soovitust eirata seekord äh, ja ma mõtlesin omaenda koduriigile, käisin ka Pariisis ja nägin, kui oluline on see taastuvenergia küsimus ning seetõttu otsustasin seda raportit toetada. Äh, aga ma loodan, et äh, sellest vastuolulisusest saame me ühel heal päeval ka üle. suur tänu. olete suurepärane, härra Kelly. eeskujuks äh, ka mulle. Te olete eeskujuks, ah, kui asi puudutab kõneaega, selle eest kiidusõnad teile, aitäh. ja viimane sõnasoovija meie sõnasoovijate nimekirjas, eks me piiblist teame, et viimased jõuavad ikka esimeheks, siis viimane sõnavõtja täna on äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgast härra Karvin Mikke, suur tänu, meie hääletasime mõlema energiaraporti vastu. Äh, minu jaoks on rabav, et võhikute kamp siin äh, lobiseb ja langetab otsuseid selliste küsimuste üle, mis on niivõrd otsustava tähtsusega Euroopa Liidus ähm, ähm, võib öelda, et Euroopa ei arene, me jääme maha igalt poolt ja kuidas me saame üldse areneda, kui Kaas-Ameerikas on neli korda odavam kui Euroopas, Hiinas kolm korda odavam kui Euroopas. kuidas saab üldse mingisugusest konkurentsist juttu olla? ma ei arva mitte ainult seda, et Euroopa Liit äh, tuleks hävitada, vaid arvan ka seda, et need, kes äh, seda kliima äh, muutuse vastase ja üleilmse soojenemise vastast võitlust propageerivad, peaksid kohtu ette minema ning neile tuleks mõista vääriline karistus selle suurepärase piirkonna hävitamise eest suur tänu ja nüüd lõpetame hääletuste selgitused, tegemist oli viimase raporti hääletuse selgitustega, see oli viimane päevakorrapunkt selles, selle täiskogu osaistungjärgu jooksul, suur tänu kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele, personali, suur tänu kõikidele tõlkidele, kõikidele tõlkekabiinidele, suur tänu, ütleb härra juhataja, head isu teile ning äh, selle täiskogu osaistungjärgu